Come and take your place. Le dernier, c'est quoi Coche. Coche. And now the fourth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 geeft u de commissie nog eens een zetje dat dit punt van de intermodaliteit nu snel behandeld kan worden in de transportcommissie. Dank u zeer. Thank you. I have two more speakers, so I might as well go all the way through and, and go through them. First is Mrs. Tickow, then Mrs. Foster. Mrs. Tickow. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc președinției poloneze. Uh,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 oda.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 Zbliżające się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Polsce to w moim przekonaniu kasutamist leida, leidma turismiobjektidena. rahvusvahelised meistrivõistlused Poolas on minu riigi jaoks väga heaks võimaluseks. selleks, et promoda mitte ainult turismi mõtet, vaid ka kultuuri ja majandust. ma olen täiesti veendunud et oleme selle ülesande kõrgusel ning külalised, kes meid, meile tulevad, tulevad meile ikka ja jälle. kuid tahan teile ka meenutada, mõni nädal hiljem toimuvad Londonis olümpiamängud. see on suurim spordisündmus, mis on ülioluline Suurbritannia jaoks aga oluline meile kõigile. ma usun, et meie kõigi jaoks on see väga-väga oluline võimalus, kuidas ennast promoda. tulemas on ka teisi sündmusi tulevikus, Poola valmistub ette maailmameistrivõistluste korraldamiseks, võrkpalli maailmameistrivõistlused siis praegu. pean pöialt ka, et Poola esindus käsipallimeistrivõistlustel oleks edukas. härra esimees, suur aitäh minu poolt kõik, aitäh selle konstruktiivse koostöö eest ja ma loodan, et turism on jätkuvalt äh, teie toetuse all ja me oleme väga jõuliselt seotud teistegi projektide rakendamisel turismis. soovin kõike head taanlastele ja Küpros, Küprosele nende eesistumise ajal kes on samuti väga huvitatud turismist, aitäh! aitäh, minister Sobijärska, aitäh teie raporti eest ja ka teie vastuste eest komisjoni liikmetele ning soovin teile kõike head teie äh, töös turismiministrina, nii et suur aitäh, et tulite! suur aitäh!